päevakorraline küsimus. härra president, äh, ma paluksin, et te seoses päevakorraga kutsuksite koja ette proua Ashtoni selleks, et selgitada, mida ta on teinud või mida kavatseb teha seoses kristlaste olukorraga üle terve maailma. ma paluksin, et proua Ashton tuleks äh, parlamendi ette. härra president selles küsimuses on äh, kolmapäeval kell viisteist null null tulemas ametlik äh, debatt. järgmine protseduuriline küsimus. härra president, vastavalt artiklile sada seitsekümmend kolm võtan sõna ning viitaksin teie tähelepanu, härra president, sellele, et Euroopa Parlamendi kolmanda täiskogu istungiga on tegemist juba, kus ei ole ette nähtud infotundi nõukoguga, kuigi kodukord seda nõuab. tegemist juba kolmanda korraga järjest siis, kus infotund nõukoguga jääb ära. mis toimub, härra president, ometigi on ju meie õigus nõukogule küsimusi esitada, härra president jah, tõesti, teil on õigus selles küsimuses. see kõik on seotud Lissaboni lepinguga ning äh, uute suhetega parlamendi ja nõukogu vahel nimelt põhimõtteliselt on meil tege-, tegemist Euroopa Liidus kahekojalise parlamendiga tänu Lissaboni lepingule. Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu on tänasest võrdsed partnerid, meie omavahelised suhted seega on uutel alustel. kui ma teeksin teile ettepaneku, et ärgem äh, venitagem seda debatti praegu, kuivõrd äh, selgitavad otsused on tulemas lähitulevikus. protseduuriline küsimus härra Bosselt härra president. minu meelest äh, on küsitav küll see, et igasugused äh, tulevased muudatused parlamendi õiguste osas äh, natukene kahtlused, ei saa suvaliselt suhtuda parlamendi õigustesse. infotund nõukoguga on äh, teie poolt lihtsalt tühistatud ja niimoodi ei tohiks seda asja teha, ei tohiks ometigi ju vankrit hobuste ette rakendada ja niimoodi asjadele läheneda, see ei ole kindlasti õige lähenemisviis. näiteks kui me räägime väl-, laienemispoliitikast või välispoliitikast, ei ole sugugi nõukogu eh, parlamendi teine koda. Nad on iseseisev institutsioon, kelle üle meil on aga parlamentaarse järelevalve õigus. suur tänu suur tänu, härra Posselt ja teised kõikide nende märkuste eest. tahaksin teile kinnitada, et järgmisel fraktsiooni esimeeste konverentsil, kus päevakord vastu võetakse, ehk teisisõnu järgmisel neljapäeval tõstatan selle küsimuse. ja vaatame siis, kuidas asjad hakkavad välja nägema tulevikus fraktsiooni esimeeste konverents on see institutsioon, kes vastutab parlamendi päevakorra paikapanemise eest ja järgmisel neljapäeval, seega sellest ka seal räägime. nüüd läheme aga tagasi päevakorra juurde, nagu ma ütlesin, päeva, esmaspäevaks on välja pakutud muudatus, ähm, Euroopa Roheliste fraktsioon on palunud, et Tuneesia alane debatt päädiks resolutsiooniga, seda alguses ette ei olnud, oldud nähtud ja nüüd tehakse siis ettepanek vastu võtta parlamendis ka resolutsioon, nagu ma saan aru, härra Cohn-Bendit on see, kes selle esitab. suur tänu, kallid kolleegid, te ilmselt olete kursis sellega, et Tuneesias on olukord halvenenud ja kiirenenud, loomulikult tahame tervitada seda, et president Ben Ali on riigist lahkunud ja nüüd äh, siis järgnevatel nädalatel on ilmselt olukord väga pingeline Tuneesias ja mulle tundub, et meie parlament peaks võtma vastu lühikese resolutsiooni, kus ta ütleb väga selgelt välja asjad nõukogule ja komisjonile Te teate, et ilmselt on tulemas kuue või kaheksa nädala pärast valimised, ei ole aega oodata veebruarikuud ära. on oluline, et Euroopa Liit ja meie tegutsesime praegu ja sellepärast äh, peakski meie tegevuse aluseks olema parlamendis neljapäeval keskpäeval hääletatav resolutsioon. suur tänu, ma mõistan, et äh, arvestades olukorda, on siin kojas tohutu entusiasm ja, ja loo-, lõpuks ometi õnnestub meil äkki võtta vastu Tuneesia alane resolutsioon. Äh, suur tänu, härra Kohn-Pendit. kes sooviks sõna võtta selle ettepaneku poolt? tundub, et mitte keegi. ei, siiski. keegi, kes võtaks sõna resolu-, selle resolutsiooni ettepaneku poolt. kui mitte, siis hea küll kas keegi sooviks selle ettepaneku vastu rääkida? suur tänu, härra president. minu meelest äh, ei muudaks äh, parlamendi resolutsioon mitte midagi Tuneesias toimuva osas, nii et ma olen selle vastu. aitäh, kolleegid, läheme nüüd hääletuse juurde. kes äh, toetab ettepanekut võtta vastu resolutsioon? poolt. suur tänu. kes on selle vastu? suur tänu. erapooletud? see ettepanek on tagasi lükatud. kui soovite, siis kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud kas kõik on jõudnud hääletada? kui jah, siis sellega sulgen hääletuse. suur tänu, kallid kolleegid, see on tagasi lükatud saja üheksakümne seitsme vastuhäälega. järgmine muudatus päevakorda puudutab see neljapäeva vastavalt et äh, artiklil äh, sada kakskümmend kaks on tulemas äh, arutelu Euroopa Parlamendis ja sellega seoses on Roheliste fraktsioon palunud, et Brasiilia debatt võetaks päevakorrast maha, mis puudutas siis Cesare Battisti väljasaatmist riigist. sõna saab härra Tavares, kes siis esitab selle ettepaneku suur tänu, härra president, kallid kolleegid on võtnud algatuse see Brasiilia võtta kiireloomulise küsimusena päevakorda, puudutab see Cesare Battisti väljasaatmist Itaaliasse. Äh, ma saan aru sellest, aga tegemist ei ole sugugi kiireloomulise küsimusega, ei inimõiguste küsimusega ning äh, isegi mõte, mitte õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumiga. tegemist on väga halva momendiga lisaks sellele või sellest rääkida, sellepärast et Brasiilia kannatab praegu ühe kõige tugevama looduskatastroofi kätt all. härra Batisti on äh, Brasiilias kohust ootamas äh, ja ei ole mitte mingisugust põhjust karta, et äh, kohus ei ole oma otsuses sõltumatu ma tunnen kaasa selle juhtumiga seotud ohvrite omastele ja ma olen vastu igasugusele poliitilisele vägivallale, kas siis vasak- või paremalt poolt, vaid peaksime rääkima hoopis Sudaanist, Indoneesiast ja ka Palestiini, Palestiini, Palestiinast kas me tõesti peaksime niimoodi astuma kandadele Brasiilia uuele presidendile vahetult pärast tema ametisse valimist, see ei aitaks kindlasti olukorda mitte kuidagi kohapeal parandada, seega palun Brasiilia võtta maha kiireloomuliste küsimuste seast. suur tänu, kas keegi räägib selle ettepaneku poolt? E, nie ma, nie ma wypowiedzi. tundub, et mitte keegi kes sooviks äh, selle ettepaneku vastu rääkida. härra Mauro. jah, kes räägib vastu? Äh, suur tänu, härra president. oma fraktsiooni nimel ja mulle tundub, et terve parlamendi nimel äh, tahaksin ma rõhutada, seda, et äh, meie suhted äh, Brasiilia valitsusega on olnud väga soojad ja tunneme üles nende, näitame üles nende suhtes sümpaat-, ähm, kastun, tunneme neile kaasa seoses äh, Brasiiliat tabanud looduskatastroofiga, mitmed inimesed on seal hukka saanud, kuid vaatamata sellele oleme siiski väga huvitatud ähm, Batisti juhtumist rääkimast, sellepärast et see asi ei ole lahendatud kohtutes, sellest tuleb Euroopa Parlamendis rääkida ja meie hääl peab rahvusvahelisel areenil kindlalt kõlama. Eh, suur aitäh. kas eh, number kuussada viiskümmend kaks soovib sõna võtta selle ettepaneku poolt? suur aitäh, ütleb saadik ja sellel kohal istub. ma soovin äh, toetada proua Tärese äh, ettepanekut, sest härra Petisi juba on äh, Brasiilias ja ei ole põhjust arvata, et ta sealt ühtegi kaob. ja me ei tohiks kuidagi hakata sekkuma nendesse asjadesse, mis puudutavad eraisikud, kes on juba pöördunud kohtusse. suur aitäh, me hääletame kes pooldab seda taotlust ja see taotlus puudutab Padiisi ja Brasiilia küsimuse mahavõtmist päevakorrast, kes on poolt ja kes on vastu. ja erapooletuid see taotlus on tagasi lükatud. Proszę Państwa, ustaliliśmy w ten sposób porządek obrad. nüüd oleme me päevakorra lõplikult kinnitanud ja me läheme kohe esimese punkti juurde ning see on Euroopa Parlamendi presidendi avaldus Tuneesia olukorra kohta. ja kohe pärast seda kuulame me ära ka komisjoni avalduse ja loomulikult poliitiliste fraktsioonide esimehed. daamid ja härrad,